proua Kienge soovib sõna, palun. kolleeg Moraes. kolleeg Moraes sellisel juhul. Chairman um,, our härra president, ma räägin vastavalt kodukorra reeglile üksteist punkt kaks. see puudutab äh, seda, et liikmed peavad käituma vastastikuse austuse vaimus nii nagu see on alustekstides Euroopa Liidus ka põhimõtetena kirja pandud. härra Jaanus Mikei eelnevas arutelus kasutas sellist äh, sõnastust, mis on täiesti vastuvõetamatu siin kojas, see oli rassistlik, äh, antisemiitlik ning mitmed saadikud on meile märku andnud, et nii ei tohiks meie mandaati alustada. ma soovin meie kojale teada anda, et selle käitumise vastu tuleb parlamendi teenistuste poolt astuda vastavaid samme ning minu kõrval istuv saadik proua Kiienge on samuti sellekohaseid märkuseid teinud, võib-olla on tal minu sõnadele veel midagi lisada. kolleeg Kiienge, palun. tänahommikune härra Korvini avaldus oli väga tõsise sisuga. tema sõnad riivasid meie koja väärikust, solvasid meie parlamendi väärikust ning eh, olid vastuolus Euroopa Liidu vaimuga. ta riikus ri,, rikkus kodukorra reegli üksteist lõiget kaks ta ei solvanud mitte ainult erineva nahavärviga inimesi nagu mina, vaid kõiki siin kojas ning äh, see oli vastuolus väärtustega, mis meie kohas valitsevad, nagu äh, võrdne kohtlemine kõigi jaoks ning ma soovin, et sellise käitumise vastu rakendataks sanktsioone. tema sõnad siin on ju, kojas on ju kaalukad ning seetõttu peame me astuma selgelt vastu igasugustele rassismi ja diskrimineerimisnähtudele. aitäh! aitäh kolleeg Liengele, president on kursis selle asjaga. järgmine päevakorrapunkt on meil aga nõukogu ja komisjoni avaldused seoses EL-i eelarves tehtavate maksete olukorraga täitmata kulukohustuste enneolematut kõrget taset arvestades. mul on kahju, siin ma ei saa enam päevakorras mingeid muudatusi ette näha. niisiis, asume selle päevakorrapunkti juurde. üks küsimus Äh, suur tänu, härra president, äh, kaks äh, sõnasoovi siin oli, mul ei ole siin enam mitte midagi öelda, soovin ainult väljendada oma toetust eelkõnelejatele, kuid me, me ei saa jääda selle juurde, et te ütlete, et asi on teadmiseks võetud, vaid siin on vaja ikkagi tõsist reaktsiooni. me ei saa parlamendis leppida niisuguste sõnavõttudega, aitäh! Eh, härra kolleeg, eh, te olete kursis meie tavadega, te ei ole selles majas uustulnuk, president on sellest eh, juhtunust informeeritud ning sellest tehakse ka vastavad järeldused ning vajadusel ka järgnevad ka sanktsioonid